võtab äh, äh, parlament selle teadmiseks ja keskkonnakomisjon äh, saatis laiali paranduse ühe teksti kohta vastavalt artikli kakskümmend üks lõikele neli on see parandus vastu võetud, kui mit-, kahekümne nelja tunni jooksul ükski fraktsioon või nelikümmend liiget vastuväidet ei esita, siis on see vastu võetud ning teksti leiate täiskogu lehe küljelt, veebileheküljelt. vastavalt